madame la présidente kõigepealt äh, avan täiskogu ja siis annan teile sõna. Te soovite sõna vaba mikrofoni voorus, jah, selge. hästi, siis on täiskogu istungjärk alanud ja kõigepealt annan